mache darauf aufmerksam, dass im dritten märgin, et kolmandas valimisvoorus ja kohe, kolmandas valimisvoorus jätkub äh, lihthäälte enamusest, ära luge palun. mikrofon okay.. härra president, kas saaksite selgitada, kuidas saab olla, et antakse kehtetuid hääli?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 hääletamise peale registreerib teie hääleaparaat ja te saate selle veel tühistada ja siis läheb see kirja kehtetuna. ning teil on võimalik ka keelduda hääletamast, te vajutate ühe korra äh,, teie vajutus registreeritakse, siis kustutate kõik nimed ja siis on teie hääled kehtetud. nii. see on nagu tühja sedeli, valimissedeli hääletussedelitega hääletamisel äh, andmisel võetakse hääl kehtetuks. järgmine voor, niisiis. palun, palun siis nimed sisestada ning kohe ma avan selle vooru ja, ich muss mich korrigieren. pean ennast parandama, mulle, mulle, olen härra Reiniga seoses lugenud ette vale arvu kolmsada neli, mitte kolmsada kaheksakümmend neli oli õige häälte arv ning seega ei ole ta valitud. ja osaleb kandidaadina kolmandas voorus see on lihtne inimlik viga, vabandust, lugesin numbri valesti ette, härra Renn, palun vabandust. Te peate kandideerima ka kolmandas voorus seetõttu. aga kohe saame avada selle hääletusvooru ja aitäh härra Kasparile selle vea, sellele veale tähelepanu juhtimast. nüüd, niisiis kolmas hääletusvoor nimed on teie ees ning avan selle vooru haben alle Kolleginnen und Kollegen gewählt? kas kõik on oma valiku teinud? Ist noch jemand mit dem Wahlvorgang beschäftigt? kas keegi praegu veel hääletab? ei hääleta. seega sulen valimisvooru. antud hääli seitsesada kuus. kuusteist kehtetu, kuussada üheksakümmend kehtivat. kolmsada nelikümmend on kvalifitseeruv häälte enamus. aga nüüd piisab lihthäälte enamusest. kolmsada seitsekümmend seitse, Reen, kolmsada 300 seitsekümmend viis, Papadimulis kolmsada kuus, Žanetski kakssada kaheksakümmend neli, Castaldo sada kümme. ehk siis valituks osutusid härra Rehn, härra Lambsdorff, proua Lunatšek, härra Papadimulis ja härra Janetski Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? kas keegi neist ei nõustu enda valituks osutumisega? ei ole nii, siis äh, õnnitlen kõiki parlamendi eestseisusesse valimise puhul ning seoses kvestorite valimisega teen ettepaneku homme kella kümneks määrata nende kandidaatide esitamise tähtaeg, homme kell kümme, teisel juulil R null null äh, sada üks Louis Wise hoones on koht, kuhu tuleb esitada kandidaatuurid. istung praegu katkestatakse ning jätkub homme kell üheksa.